eh,. kolleegi eh.... kolleegid. alustame nüüd hääletust. kõigepealt kontrollime, vaatame, kas meie hääletussüsteem toimib vaatame, kas teie hääletuskaardid toimivad, sellepärast et äh, mulle on öeldud, et äh, uue süsteemiga ei pruugi mitte kõik hääletusmasinad äh, toimida, nii et, et palun pange oma hääletuskaart masinasse ja vaadake, kas teie nimi ilmub ekraanile või ei. kui teie nimi ilmub, siis see tähendab, et, et teie hääletusmasinaga on ühendus olemas. kui teie nime ei ilmu sellele väiksele ekraanile, siis vahetage kohta ja proovige uuesti. vaadake, kas äh, naabertoolil äh, teie kaart toimib, kas keegi soovis sõna? Äh, ma teen nagu kästi, aga ma tahan öelda, et see hääletusmasin ei tööta ja kuna ma kavatsen siin üsna sageli istuda, siis äkki saaks selle korda teha. Allora, grazie per naturalmente sia... niisiis, aitäh. me oleme nõus, et kõik äh, äh, tuleb korda teha, süsteem peab toimima, aga praegu on siiski esimene kord ja palun leppige selle olukorraga nii, nagu ta praegu on. kui seal, kus te istute, hääletusmasin ei tööta, kui te panete oma kaardi sisse ja te ei näe oma nime, siis palun äh, üritage uuesti mõnel teisel kohal, näiteks naaberkohal, seni kui leiate sellise hääletusmasina, mis toimib niisiis, kui te olete kõik oma hääletuskaardid masinasse pannud, kontrollime nüüd. Äh, vajutage rohelist nuppu, vaatame, äh, kui palju inimesi hääletusel üldse osaleb. niisiis, kontroll on alanud, kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kolmkümmend kolm inimest hääletab kas kellelgi on probleeme? Äh, proovige mõnda kõrvalkohta, kui teie nimi ekraanile ei ilmu. ja kui see ka ei toimi, siis proovige uuesti. härra Tänoka, äh, proovige seda hääletusmasinat, mis teie ees on, kas see toimib? tore. see ka ei tööta vaadake seda teist. kui teie nimi ilmub ekraanile, siis tähendab see seda, et hääletusaparaat töötab ja siis vajutage nuppu. niisiis veel üks kontroll, palun kas te olete oma hääletuskaardid masinasse pannud. nüüd palun vajutage kas valget, punast või rohelist nuppu, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on oma hääletusaparaadi üle kontrollinud hästi? nelikümmend üheksa häält anti, kolmkümmend kuus on siis poolthääled, kuus vastuhääled ja seitse erapooletut kas äh, on veel keegi, kelle hääletusmasin ei tööta? näib, et probleeme rohkem ei ole. Va bene, allora abbiamo caso. Possiamo allora cominciare la... hästi. alustame siis hääletust, kui te sellega nõus olete. kõigepealt me hääletame kahe tuhande kümnenda aasta eelarve jagu kolm, raportööriks on proua Neits ning äh, alustame äh, äh, plokihääletusega muudatusettepanekus viis null kakskümmend üks kuni viis null üks kuus. kes on poolt? tõstke praegu lihtsalt kätt. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud see plokihääletus on vastu võetud. nüüd viiskümmend kolmkümmend kuus raportööri muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd viiskümmend kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, era-, vastu võetud. nüüd viiskümmend, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu näib, et tagasi lükatud, aga võib-olla kõige parem oleks kontrollida. niisiis, äh, hääletus on alanud, hääletame muudatusettepanekut viiskümmend kakskümmend kaheksa, mille on teinud raportöör, niisiis hääletus on alanud. me kontrollime seda muudatusettepanekut elektrooniliselt. palun kasutage oma hääletuskaarte. kas kõik on hääletanud, sellisel juhul on hääletus lõppenud teie hääletasite vastu, jah. niisiis kakskümmend seitse vastuhäält, erapooletuid ei ole, seega tagasi lükatud. kas teie hääletusmasin ei tööta? kas te olete poolt või vastu või teie hääletusmasin ei tööta, mida te öelda tahate? igal juhul on see muudatusettepanek tagasi lükatud. härra Katsin, kas teie olete poolt? niisiis kakskümmend seitse on poolt, kakskümmend üheksa vastu, on siis lõpptulemus, mille elektrooniline hääletus andis ning niisiis kakskümmend üheksa vastuhäält ja kakskümmend kaheksa poolthäält, nii et, et see muudatusettepanek on tagasi lükatud. viiskümmend null kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend, kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaksteist poolt, vastu, äh, tagasi lükatud, äh, viiskümmend kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu vastu võetud. nüüd viiskümmend null üheksa ja siin on osade kaupa hääletus. me hääletame ainult teist osa. niisiis, kes on teise osa poolt, palun andke käega märku. vastu, vastu võetud, teine osa on vastu võetud. viiskümmend, viiskümmend üks. kes on poolt vastu, vastu võetud. viiskümmend, nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, vastu võetud. härra Salafranca, teil on sõna ma ei tea, kas siin on mingi arusaamatus, sellepärast et te hääletasite väga kiiresti eile, härra, ma ütlesin, esimees, ma ütlesin, et ma võtan selle muudatusettepaneku esimese poole maha, tagasi, aga nüüd näib hääletusnimekirja järgi, et ainult märkuste üle hääletati. mulle tundub, et siin on mingi segadus. esimees? nii nagu hääletusnimekirjas on kirjas, äh, hääletatakse ainult märkusi. arvude osa on tagasi võetud, nii et, et äh, see märkus oli tõesti põhjendatud viiskümmend, nelikümmend üheksa, selle hääletuse tulemus ei olnud päris selge, nii et, et kontrollime seda elektrooniliselt. viiskümmend, nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. nii, hääletame viiskümmend, neljakümmend üheksat. kas kõik on hääletanud? palun hääletage elektrooniliselt. kas kõik on nüüd hääletanud? seega on hääletus lõppenud viiskümmend kuus hääletas, kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks vastu ja üks erapooletu. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. viiskümmend, viiskümmend kaks nüüd, kes on poolt? vastu? vastu võetud. nüüd kompromiss üks, kes on poolt? vastu? vastu võetud see tähendab, et viiskümmend, seitsekümmend kolm langeb ära, nüüd hääletame viiskümmend, kuuskümmend üheksat, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. viiskümmend, kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. viiskümmend, kakskümmend kuus, kes on poolt? vabandust, see langeb ära, ütleb esimees. ei, siiski, siiski. viiskümmend kakskümmend üheksa ei võetud vastu, nii et me ikkagi peame seda hääletama. niisiis. me hääletame muudatust viiskümmend kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd hääletame plokina muudatusettepanekutest viis tuhat kuni viiskümmend kuuekümne viieni. on mul õigus, küsib esimees? jah, viiskümmend kuuskümmend viis on viimane. kes on poolt? niisiis veel kord, kes on poolt? nüüd peame siis kõiki hääletama ühekaupa edasi. härra Salafranca, teil on sõna. meie ei soovi plokina hääletust, sest et meil on erimeelsusi teatud osade osas ja me sooviksime, et me hääletaksime kõigepealt viit tuhandet ja siis edasi Allora, la posizione dell'onorevole... niisiis, härra Salafranca on seisukohal ja ma arvan, et ta väljendab Rahvapartei seisukohta, et muudatust viis tuhat tuleks eraldi hääletada ja siis ülejäänuid saab hääletada plokina või tahate kõik ühekaupa hääletada? kõik ühekaupa niisiis tuleb hääletada kõiki muudatusettepanekuid ühekaupa. kui fraktsioon soovib hääletada kõiki muudatusettepanekuid ühekaupa, äh, kui kõik ei ole plokihääletusega nõus, siis ma pean sellega arvestama. ma ei saa neid jätta ilma õigusest kõiki muudatusettepanekuid ükshaaval läbi hääletada ma kardan, et see võtab väga palju aega, aga kui üks frak-, fraktsioon ei ole plokihääletusega nõus, siis ei ole midagi teha, niisiis. viis tuhat, muudatusettepanek viis tuhat, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend, null üks, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. viiskümmend, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. viiskümmend, null kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend, viiskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, vastu võetud. viiskümmend null kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. viiskümmend null neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kuuskümmend, kes on poolt vastu, vastu võetud. viiskümmend null viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend null kuus, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. viiskümmend kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. ma ei küsi inimeste käest, kes on erapooletud, aga ma lihtsalt arvan, et hääletus läheb niimoodi kiiremini, kui me erapooletud välja jätame. aga kui te tahate erapooletuks jääda, siis andke pärast hääletust mulle teada, ma võtan, panen selle kirja. nii, viiskümmend kolmteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. viis tuhat seitse, kes on poolt ja me hääletame ainult märkusi, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viis tuhat kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend viiskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend, viiskümmend viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud. viiskümmend, kolmkümmend neli raportöörilt, kes on poolt? vastu? vastu võetud. viiskümmend, seitsekümmend, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud viiskümmend kolmkümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd viiskümmend kuuskümmend kaheksa, meil on osade kaupa hääletamine. kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. teine osa hästi, te soovite esimest osa kontrollida, niisiis elektrooniline kontroll, muudatusettepanek viis tuhat kuuskümmend kaheksa, esimene osa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. E, üks hetk, oodake natuke, ütleb esimees. ei, vabandust, me peame uuesti alustama, niisiis esimene osa, muudatusettepanek viis tuhat kuuskümmend kaheksa ja hääletus on alanud. kas nüüd on kõik hääletanud? on kõik hääletanud? tore, siis on hääletus lõppenud. ja tulemus on kuuskümmend kaks hääletas, nelikümmend kolm poolt, üheksateist vastu. erapooletuid ei ole seega vastu võetud. nüüd teine osa, kes on poolt vastu, vastu võetud. mulle tundus, et äh, tulemus oli üsna selge, ütleb esimees. aga kui soovite, siis kontrollime. niisiis, hääletus on alanud, teine osa, muudatusettepanek viis tuhat kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on siis lõppenud. kuuskümmend kaks hääletas, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, seitse erapooletut, see vastu, seega vastu võetud. nüüd viis tuhat kolmkümmend üks. kes on poolt? vastu, vastu võetud. viis tuhat seitsekümmend üks poolt, vas-, vastu, tagasi lükatud viis tuhat kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, vastu võetud. viis tuhat neliteist, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. viis tuhat nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, vastu võetud viis tuhat seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis tuhat seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd hääletame viis tuhat kahtekümmend kolme äh, äh, viis tuhat kuuskümmend üks oli sama kui eelmine, niisiis viis tuhat kakskümmend kolm kes on poolt, vastu, vastu võetud. viis tuhat kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kui te sellega nõus olete, siis teen ettepaneku et viis tuhat nelikümmend neli, viis tuhat nelikümmend viis, viis tuhat nelikümmend kuus Need puudutavad esialgse eelarve eelnõu taastamist, et me hääletaksime neid kõiki koos, kui vastu ei ole, hääletame siis plokina. nii, viis tuhat nelikümmend neli, viis tuhat nelikümmend viis, viis tuhat nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd viis tuhat kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viis tuhat kakskümmend neli, kes on poolt vastu, vastu võetud. ja nüüd läheme arvamuse eelnõu juurde. ning siin meil on hääletusnimekiri, mis algab muudatusega üks. kes on poolt, palun andke märku. vastu niisiis, me hääletame Lösingi muudat-, Lösingi ja Maieri muudatusettepanekut, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatus kolm, poolt? vastu? vastu võetud muudatus neli, kes on poolt? vastu? mulle tundub, et tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatus kuus, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt? vastu, vastu võetud, muudatus kaheksa, poolt, vastu, vastu võetud, muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kümme, kes on poolt, vastu mulle tundub, et me peame kontrollima elektrooniliselt. niisiis, muudatusettepanek kümme härra Van Ordenilt, hääletus on alanud, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuuskümmend neli hääletas, kakskümmend seitse poolt ja kolmkümmend kuus vastu, üks erapooletusega tagasi lükatud. muudatus üksteist, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud, tundub. kaksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd muudatus kolmteist, kuna kaksteist lükati tagasi, niisiis kolmteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud, ja nüüd hääletame elektrooniliselt arvamuse eelnõud muudetud kujul. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Ah, vabandust. Ah, meil on siin tehniline probleem ja me peame seda hääletust kordama, niisiis lõpphääletus elektrooniline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? kas süsteem ikka ei toimi? kas pro-, teil on probleem hääletuskaardiga, kas kellelgi veel on probleeme hääletuskaardiga? Äh, tõstke lihtsalt käsi ja öelge meile, kuidas te hääletasite vabandust, aga kui ma rohelisele nupule vajutan, siis äh, valge süttib. Äh, andke, hääletage siis lihtsalt käe tõstmisega, kui teie hääletusmasin ei toimi. masin toimib, aga mitte piisavalt hästi. niisiis, kas te olete poolt? hästi. me siis äh, lisame teie poolthääle tulemusel, nüüd on kõik hääletanud tulemus on siis viiskümmend pluss üks poolhäält, poolthäält, kuus vastuhäält ja viis erapooletut. seega arvamuseelnõu on vastu võetud. niisiis tahaksin õnnitleda meie raportööri. tegemist oli, me tegime ära üsna suure töö. tema, le macchine non sempre pidime kõik võtma läbi muudatusettepanekute kaupa aga masinad jah ei toimi. teisiti härra Peterle soovis veel saada sõna enne seda, kui hääletatakse tema raporteid. suur tänu, kolleegid. me üritasime nüüd äh, siin äh, jääda vana nimekirja juurde, muudatusettepanek number kakskümmend kaheksa võeti tagasi. tahaksin siinkohal veel juurde lisada, et äh, siia viiakse sisse tehniline parandus, täpsemalt põhjenduste punkti number kak-, kuus, sest et on juba kakskümmend seitse liikmesriiki, kes on kokkuleppel kirjastanud. suur tänu nende selgituste eest nüüd siis äh, asume hääletamise juurde. kõigepealt äh, resolutsiooni ettepanek äh, Tadžikistaniga. muudatustab kakskümmend neli poolt. muudatusettepanek number kakskümmend neli poolt, vastu, erapoolt vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kompromissmuudatusettepanek number üks poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend üheksa, kolmkümmend langevad ära. edasi kolmkümmend üks, kaks, ühesõnaga kolmkümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, vast-, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud, nii et kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, vastu võetud. ja kui keegi soovib jääda erapooletuks, siis võite mulle teada anda, ma eraldi seda välja ei hõika, aga kui te soovite erapooletuks jääda, nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud edasi nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt vastu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kompromissmuudatusettepanek number kaks poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend ja viiskümmend üks langevad käesolevaga ära. edasi hääletame muudatusettepanekut viiskümmend kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kolm langeb ära, kuna viiskümmend kaks võeti vastu, nüüd siis viiskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. siis on suuline muudatusettepanek, mida ma ei taha korrata, sellepärast et ta on ka kirjalikult hääletusnimekirjas olemas, see puudutab muudatusettepanekut viiskümmend viis, hääletame poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, edasi number üks, poolt, vastu. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga ma ei ole siiski päris kindel kahtlen, nii et kontrollime elektrooniliselt üle. niisiis, põhjenduste punkt A, muudatusettepanek number üks, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? keegi hüüab, et ta hääletab poolt. hääletamine on lõppenud, kuuskümmend üks antud häält, kakskümmend kuus poolt pluss üks äh, ja kolmkümmend kolm vastu tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek raportöörilt poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm ja neli langevad ära kuna suuline muudatusettepanek võeti vastu edasi, siis muudatusettepanek number viis poolt, vastu, vastu võetud. seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. ei vabandust, ütleb esimees, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, vastu võetud. kolmteist poolt. vabandust, see siiski langeb ära, vabandab esimees. edasi, neliteist poolt, vastu, vastu võetud viisteist poolt, vastu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, vastu võetud kaheksateist raportöörilt poolt, vastu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus, lõpphääletus, raporti projekti ülehääletus on alanud. kas te olete kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud viiskümmend kaheksa antud häält. proua, kas teie ei saa üldse hääletada, sest hääletusmasin ei toimi või? ma lihtsalt tahtsin teada, kas te olite poolt või vastu, nii et poolt, nii et viiskümmend üks pluss üks ja-häält ja ka teie olete poolt, jah? niisiis. meil on siis viiskümmend kaheksa antud häält äh, viiskümmend kolm poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole. ja palun. Richiesta di intervento, non ho capito. kas äh, keegi soovis sõna? kas keegi soovis sõna? palun, palun, kolleeg. Chciałem zagłosować za. For. Non eh Lei ha, ha votato a favore, benissimo. A favore. Thank you. Allora il totale... Te olite ka poolt. Selge. Siis eh, viiskümmend üks elektroonilist ja-häält ja kolm muud ja-häält. erapooletuid ei ole, seitse kolleegi olid vastu. nii et äh, projekt võeti vastu soovituse kohta. ja nüüd samalt äh, raportöörilt äh, hääletame, muudatusettepanekuid ei ole, hääletame projekti, soovituse projekti. kellel hääletusaparaat ei toimi? nii et me saame panna teie hääled individuaalselt kirja. nii et te olete poolt olete soovituse projekti poolt kaks, kolm. niisiis, kui keegi hääletusel elektrooniliselt osaleda ei saa, siis palun andke märku. kolm, neli. suurepärane, hääletamine on siis lõppenud. viiskümmend viis poolt, seitse vastu, üks erapooletu. käesolevaga on soovituse projekt vastu võetud. õnnesoovid äh, raportöörile ja käesolevaga oleme hääletamise lõpetanud. veel kord tänud raportöörile tehtud töö eest. eile ma ütlesin ka teile, et meil õnnestus äh, proua Lunatšeki palvest lähtuvalt proua Arnaud ja proua Arnaud siia kutsuda härra Monon vastutab Aasia teemadest ja proua Arno tegeleb olukorraga Afganistanis. kui te nõus olete, siis ma annaksingi kohe sõna härra Morumule. Thank, thank you very much. Dottor Moran ha facoltà di intervento, prego Mr Chairman uh,, thank you. esimees, uh, suur aitäh. ma lihtsalt peatuksin uh, kahel aspektil oma sõnavõtus ja ma palun, et minu kolleeg Veronika Arnaud räägib olukorrast koha peal, mis siis uh, puudustab Afganistani presidendivalimisi. esmalt tahaksin mina aga peatuda Äh, sellel, millised on väljavaated järgmise paari kuu jooksul. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et milline iganes ei ole ka nende valimiste tulemus, need valimised on aidanud muuta äh, jõudude tasakaalu erinevate rahvuste vahel Afganistanis. Äh, väga tugev valimiskampaania, mida pidas doktor Abdullah, on andnud paljudele inimestele eneseusku ja nad loodavad saada rohkem võimu uues administratsioonis. väga oluline asi, milles me kõik me peaksime teadlikud olema, ja on see, et me peaksime üritama emotsioone tasakaalus hoida ja püüda saavutada pragmaatilisi tulemusi. pärast seda, kui valimistulemused on lõpuks teada, eh, peaks olema meie esmane eesmärk, et seal oleks pädev administratsioon, mis on huvitatud sellest, et eh, sünniks jätkusuutlik Afganistan, selline Afganistan, kus on vaba ja õiglane ühiskond üks asi, mida ma valimiste kohta tahaksin öelda, on eh, see oluline roll, mida mängis valimiskaebuste komisjon Äh, seda komisjoni toetas ka rahvusvaheline üldsus ning loomulikult ka Euroopa Liit ja Euroopa Liit jätkab äh, valimiste protsessi toetamist, tegemist on äärmiselt olulise protsessiga. Äh, tulevikust kõneldes tõenäoliselt mäletate, et juunis välisministrid kutsusid komisjoni ja nõukogu sekretariaati ning eesistujamaad üles vaatama seda suunda, mida me oleme Afganistanis arendanud. Nad tulid välja ka terve rea soovitustega, kuidas me oma tegevust selles riigis võiksime edasi arendada. peatuksin sellel lühidalt äh, sellel, millist tööd me siis oleme teinud. kõigepealt ei tohiks me unustada seda, et me oleme üsna palju äh, selles riigis juba saavutanud kahe tuhande teisest aastast alates harvis, hariduse ja tervishoiu vallas äh, Äh, riigi juhtimise vallas. Äh, Afganistan on kõvasti arenenud sellest ajast, mil ta Talibani võimu all oli ning äh, meie Euroopa Liidus oleme koondanud oma abi õigetele sektoritele, põllumajandusele, õigussüsteemile, tervishoiule, valitsemisele ning me oleme läbi viinud ka äärmiselt keerulise valimisvaatlusmissiooni ning ma tahaksin tõesti äh, Äh, avaldada tunnustust kõigile nendele, kes selle missiooniga seotud oli. üldiselt äh, me ei ole Afganistanis sugugi veel mitte lõpusirgele jõudnud, aga võib öelda, et me oleme jõudnud selle faasi lõppu, mis aitab meil lõpusirgele jõuda. me oleme suurendanud Afganist-, afgaanide enda võim, võimet rahvusvaheliselt kogukonnalt riigi juhtimine üle võtta me oleme parandanud äh, poliitilise käitumise standardeid, äh, olgu tegemist siis valimistega, korruptsioonivastase võitlusega, naiste õigustega ja nõnda edasi. Äh, me peame silmas pidama ka sõja, sõjalise poole pealt tehtud jõupingutusi. praegu peaks olema rõhuasetus just nimelt praktilistel aspektidel, eriti selles osas, mis puudutab selle riigi administreerimist äh, nõndanimetatud äh, siis piirkondlikel tasandil, külades. ja see on tõesti meie jaoks väga suur väljakutse. Äh, konkreetseid jõupingutusi on vaja selleks, et koolitada ametnikke just nimelt kohalikel tasandil. inimesed on sellest teemast juba rääkinud, aga kuidas me seda protsessi ka ei nimetaks, tegemist on tohutu valdkonnaga, millele tuleb tähelepanu pöörata Euroopa Liit peab olema juhtivaks jõuks politsei ja kohtuinstitutsioonide loomisel ja me peame tagama, et oleksid olemas kõik ressursid, nii inimressursid kui ka rahalised ja materiaalsed ressursid ning komisjonis me selle nimel tööd teeme ning me loodame, et liikmesriigid meid toetavad. kui nüüd rääkida ülesehitustööst ja lepitusest, siis me toetame afgaani, afgaanide endi ja, ja rahvusvaheliste jõudude jõupingutusi, mässajaid kaasata, kus see vähegi on võimalik. aga kõik sellised jõupingutused peavad olema afga-, afgaanide endi poolt juhitud. me soovime, et meil oleks äh, uus kokkulepe afgaanidega pärast aastat kaks tuhat kümme ja me peaksime prioriteetseteks pidama just nimelt neid valdkondi, millele ma praegu viitasin. mulle näib, et praeguses kokkulepe hakkab, hakkab jõud otsa saama ning mis puudutab valimisvaatluste missiooni soovitusi, siis need peaksid olema aluseks meie tulevastele programmidele Afganistanis. ja meil on loomulikult vaja ka palju täiendavaid meetmeid, näiteks meetmeid, mis puudutavad meediat ja nõnda edasi. ja tahaksin nüüd seostada siis äh, kõik selle, mis mina ütlesin äh, oma kolleegi sõnavõtuga, kes räägib meile täpsemalt sellest, mis siis koha peal toimub. aitäh! suur tänu! Õnneks olen täna teiega, mitte Afganistanis. aga me korraldasime selle üsna erandliku missiooni, nagu te teate, sest see on väga tähtis poliitiline instrument Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Komisjon juhatab siis neid valimisvaatlusi, seda oleme teinud juba kakskümmend aastat, aga operatsioon Afganistan oli eriti erandlik. miks? sellepärast, et üle pika aja korraldasid afgaanid ise e, valimised, kahe tuhande viiendal aastal olime me kohal, jälgisime valimisi, kahe tuhande neljandal aastal olime juba seal, et e, afgaane aidata, aga tollal kontrollis kogu protsessi rahvusvaheline üldsus. seega praegusel korral pandi afgaanid proovile. ja see oli tõeline väljakutse. ning e, kogu meie missioonil oli väga erandlik iseloom. kõigepealt me saatsime äh, kaheks kuuks inimesed sinna, äh, tegime või korraldasime ka nii, et töö toimuks kaheksas erinevas keskuses ja ka väljaspool Kabuli. Äh, kogu turvasüsteem oli erakondlik ja tavaliselt Euroopa Parlament ja komisjon käivad koos missioonil või siis äh, paralleelselt, meil on pikaajaline vaatlusmissioon ja lühiajaline missioon ja nüüd saime me kokkuleppele parlamendiga mm, nii, et parlament tuleks siis lühiajalisele missioonile. nüüd arvestades kõiki osalevaid riike, Kanadat, Šveitsi, USA-d siis aidati meid kõigi poolt, me saatsime umbes sada vaatlejat sinna, nagu ma ütlesin, nii ka-, Kabuli kui ka eh, kaheksasse piirkondlikusse keskusesse, erinevad rahvused osalesid, norrakad, kanadalased, šveitslased, lisaks eurooplastele tavaliselt eh, esindab meid ka mõni eh, poliitiline figuur, meie arvates äh, on see parem või usaldusväärsem kui äh, mõni tavaline bürokraat, nagu me siin kõik oleme, aga Euroopa Parlamendile annab see ka teatud nähtavuse, teisi kindlasti äh, või, või teisi see ei, ei puuduta nii ning Ferrero Waldner ka otsustas juba enne eelmise koosseisu tööaja lõppu, lõppu saata missioonil Philipp Morioni, kes on juba töötanud nii Kongos kui ka Bosnias. ja me otsustasime talle ülesandeks teha eriliselt keeruka missiooni juhtimise ning võib öelda, et, et mingit erilist entusiasmi ka ei olnud sellepärast et poliitiline olukord Afganistanis oli väga keerukas, aga ikkagi, kui me nüüd arvestame tulemusi, siis minu kolleegid ka arvavad, et äh, õiguslik raamistik, äh, Afganistani komisjoni töö ning äh, ka kaebuste läbivaatamise komisjoni töö olid tehtud korralikult ning lõpuks tulid inimesed palju rohkem valima, kui me, või suuremal arvul valima, kui me olime lootnud, vaatamata kõikidele mm, ähvardustele. aga üldiselt võib siiski öelda, et me jälgisime toimuvat suurel osal riigist, riigi territooriumist. meil olid kohalikud vaatlejad ja siis olid veel teiste riikide vaatlejad kohal, kellega me saime infot vahetada arvestades seda erakond, erakordset olukorda, peab ütlema, et asjad läksid päris hästi. seadusandlik raamistik ei olnud sugugi halb ja valimiste päevast alates on juba avaldusi tehtud, meil on nii-öelda esialgne avaldus tehtud valimiste kohta, tehtud, mõned probleemid olid nii-öelda struktuurilise iseloomuga, muidugi kõige tõsisem probleem oli see, et lihtsalt valijate nimekirju polnud ja, ja, ja oli väga äh, raske kindlaks teha, kui palju inimesi hääletas ja äh, naisi ei olnud kirja pandud, nagu te isegi võite arvata, oli ka muid muret tekitavaid elemente näiteks anti praegusele presidendile küll rohkem hääli, aga lõppude lõpuks e, ei ole mitte see õiguslik taust halb, vaid vaatame, kuidas neid tulemusi nüüd rakendama hakatakse me olime kohal valimiste ajal ja eh, meie delegatsioon on ikka veel seal ja jälgib, kuidas eh, häälte lugemine toimub. järjest rohkem eh, tekib meil ka küsimusi, aga mm, valimisvaidluste lahendamise komisjon mis koosneb viiest inimesest, kolm nendest ei ole afgaanid. selle komisjoni kaudu on äh, püütud öelda liikmesriikidele, et äh, et väga tähtis ei ole, äh, on ajakavast kinni pidada, tähtis ei ole mitte mingisugune võit valimistel, aga vältida igal juhul mm, ebastabiilsust, ja järk-järgult tulevad ka siis või tehakse ka tulemused teatavaks. praegusel hetkel ei ole meil äh, täpset arvu osalusprotsendi kohta. kui me olime kohapeal, siis äh, ütlesime, et äh, ähm, valimised oleksid kodanikke esindavad, kõiki kaasavad ja muidugi, kui me vaatame ehm, ehm, neid asju, siis kõik on, kõik on suhteline. Euroopas on valimisprotsent nelikümmend protsenti, võib-olla ei ole see nii hull, aga seal eh, on võib-olla see kõik teistmoodi. ja eh, valimispäeval ei saanud ka eh, vaatlejad igale poole ligi, kindlasti on põhja ja lõuna vahel äh, olukord erinev, teatud piirkondades oli julgeoleku nii-öelda oht või julgeolekuolukord oli, oli, oli erinev. nüüd tekib küsimus siis, kas, kas valimistulemusi saab üldse legitiimseteks pidada, kui kõik ei saanud valida? nüüd kuuskümmend protsenti valimisjaoskondadest on oma hääled juba ära lu-, loendanud. esimeste tulemuste järgi sai võitjaks äh, Karzai. täna hommikul teatati meile siis kuuskümmend protsenti häältest on siis kogu loetud nelikümmend seitse koma kolm protsenti Karzaile, Abdullah Abdullah tuli teiseks, kolmkümmend üks protsenti umbes ja siis kolmandaks tuli äh, Ardoš üheteist protsendiga. aga kõik ei ole veel Äh, lõppenud. meile öeldi ka siis nii-öelda rahvusvaheline üldsus ütles, et kolmanda, seitsmenda septembri vahel tehakse teatavaks esimesed või esialgsed tulemused, meie arvame, et võib-olla see tuleb siiski mm, pigem seitsmendal septembril ehm, on ka sel- äh,, Afganistanis on ka kaebuste lahendamise büroo, praegu on kuussada kaebust esitatud, mis võivad valimistulemusi mõjutada ilmselt on asju muidugi, mis ei ole päris hästi laabunud, aga nad ei mõjuta tulemusi, aga on ka selliseid kaebusi, millest on näha, et tõesti on vaja uuesti hääletus korraldada. ütleme siis nii, et osa kaebusi on, kuuluvad nii-öelda tõsisesse kategooriasse ja tulemused tuleb ära oodata. tähtis on see, et lõpptulemused saab kinnitada alles siis, kui ka kaebuste läbivaatamist komisjon on mm, oma kinnituse andnud. seega umbes seitsmeteistkümnenda, kahekümne esimese septembri vahel. meie meeskond on ikka veel seal, püüab koguda informatsiooni, juhib äh, äh nii-öelda ebareeglipärasele olukorrale ka äh, ametivõimude tähelepanu ning äh, lõpuks siis otsustatakse, kas on vaja teine voor veel või teist korda hääletamine korraldada või mitte. teine hääletusvoor tuleb siis, kui üks kandidaat esimeses voorus ei saa üle viiekümne protsendi. praegusel hetkel ei saa midagi kindlat veel öelda. me muidugi äh, oleme kõigile partneritele öelnud, et tuleb väga ettevaatlik olla praegu ei saa äh, sugugi öelda täpselt, milline oli osalusprotsent, millised saavad tulemused olema, kuidas lahenevad siis kaebused, kaebuste läbi, äh, kaebusi on esitatud kõikide osapoolte poolt. praegusel hetkel on kõik mängu kaasatud, süsteem siiski funktsioon, funktsioneerib ning ähm, äh, töö käib väga tähtis on praegusel hetkel see soovitus, mille, mm, mida võivad anda Euroopa Liidu valimisvaatlejad, kuidas nimelt süsteemi parandada, kuidas äh, õiguslikult seda parandada või mingis, milliseid praktilisi samme astuda. kuigi aega ei ole palju, on vaja siiski äh, demokraatia ülesehitamise huvides korraldada ka üldvalimised kahe tuhande kümnendal aastal ja seda siis tuleb teha ekspertide soovituste alusel või neid arvesse võttes. meie siis esitame oma lõplikud soovitused ilmselt oktoobris, aga tahaksin teile meelde tuletada ka seda, et et meile alguses öeldi, et, et te olete naiivsed, kui te uskusite, et kõik on suurepärane. me ei olnud äh, naiivsed, me saime aru küll, et asjad on paremaks läinud, aga demokraatia ei ole loomulikult selline nagu Norras. Äh, nimetagem asju õigete nimedega, aga ärgem ka üle dramatiseerigem olukorda. seega Ehm, meie püüdsime eelkõige sellele tähelepanu juhtida, mida me nägime, me ise nägime ja sellele, et äh, valimiseeskirjadest peetakse kinni. suur tänu, kui vaja, kui me saame täp-, täpsemaid andmeid, siis esitame need ka teile, tänan. suur tänu, härra Moran ja proua Arnaud teiepoolsete sõnavõttude eest järgmisena saavad sõna parlamendiliikmed, kõigepealt proua Lunatšek. suur tänu, härra esimees, suur tänu komisjoni esindajatele, et äh, te tulite siia niimoodi kiiresti kohale ja seletasite meile, kuidas teie arvates valimised kulgesid. Te mainisite ka mõningaid probleeme põhjus, miks mina ja minu fraktsioon äh, palusime asja arutelu, seisneb selles, et Euroopa Liidul oli ja on valmisvaatlusmissioon ning me oleme investeerinud äh, palju raha. päev pärast valimisi häiris mind äh, see, et mainiti äh, väga entusiastlikult, äh, et valimised äh, läksid kõik äh, väga hästi, aga kindral Moriot ütles, et üldiselt läksid valimised väga hästi, ka proua Ferrero Valdner ütles, et on tegemist võiduga Afganistani rahva ja demokraatia jaoks. aga entusiasmil on ka oma varjukülg, sellepärast et esines ka äh, väga suuri probleeme. see entusiasm oli selline soovmõtlemine tegelikult. loodeti, et valimisaktiivsus on väga suur ning et palju rahvast osaleb valimistel ja Euroopa Liidu poolt ei tahetud tunnistada tõesti äh, sügavaid probleeme ja see on põhjus, miks me tahame praegu seda teemat arutleda, te ka osaliselt mainisite neid probleeme. kolm tuhat äh, kaebust esitati valimiskomisjonile ja see hõlmas mitmesuguseid asju, näiteks äh, hääletussedeleid äh, äh, pandi urnidesse rohkem, kui neid algselt oli, valimissedeleid võltsiti, osad urnid kadusid hoopiski ära ja mis puudutab äh, naisi, siis kohati hääletati hoopiski nende nimel ja nad ise ei tohtinud ähm, hääletada, nii et äh, kuussada viiskümmend äh, valimisjaoskonda, ähm, mis olid just eraldi naistele avatud, pandi siiski kinni hoopiski valimispäeval ning äh, paljud valimiskeskused äh, avasid uksed alles tund aega pärast ametlikku valimiste algust. oli mitmesuguseid ähvardusi, mis tulid nii valitsuse kui ka kohalikult tasandilt ja teatud äh, võimukad mehed äh, leidsid, et tuleb kindlasti hääletada kellegi konkreetse poolt ja nii edasi. ühesõnaga, me võime öelda, et need valimised ei olnud tegelikult äh, sugugi vabad ja õiglased. inimesi läks küll teatud piirkondades rohkem valima, kui alguses kardeti, aga lõunas jällegi oli aktiivsus väga madal. niisiis, Euroopa Liidu esindajad äh, arvasid, et äh, kõik oli suurepärane, aga reaalsus oli hoopiski teistsugune ja minul on sellega suur probleem. sellepärast, et äh, piisavalt ei ole tähelepanu pööratud aset leidnud juhtumitele, ma loodan, et seda tehakse, ma loodan, et tuuakse välja see, millised raskused tegelikult olid ma leian, et tuleb avalikustada valimispettused ja valimisalane surve riidi po-, riigi poolt. ja me peame välja selgitama, kas Karzai sai enamuse või ta ei saanud seda. ja kui see asi näeb äh, ka tulevikus niimoodi ebaselgne välja, siis äh, Afganistanil ei saa selget tulevikku olla. Abdullah Abdullah ütles ju ka ise, et äh, paljud äh, valimispettuste alased kaebused esitas ta ise. üks äh, Saksa Afganistani ekspert, kes toet-, töötab juba aastaid äh, teaduskeskuse juures Berliinis, härra Toomas Rutich, kes töötab ka praegu ÜRO jaoks, ma tsiteerin, ütles, et Afganistani tingimusi arvestades ei olnud valimisi väga hea ta tunneb Afganistani juba aastaid, meil tuleks arvestada ka tema seisukohtadega, nii et need äh, raskekujulised äh, manipuleerimised, mis aset leidsid, oleks minu arvates pidanud kohe mainimist leidma ka Euroopa Liidu poolt. me ei saa lihtsalt äh, lähtuda soovunelmast seoses Afganistaniga ja sulgeda silmad tõe ees ka volinik peaks ütlema otse välja, et nii hästi, kui me alguses lootsime, kõik siiski ei läinud. ka Afganistani rahvas ootab, et Euroopa Liidule pandud lootused ennast ei peta ja et Euroopa Liit ei vaata mööda reaalsetest probleemidest, me oleme võlgu seda nii endale eurooplastena kui ka Afganistani rahvale. seetõttu äh, ma esitangi nüüd järgmised küsimused. Te rääkisite ajutistest esialgsetest tulemustest, aga mind huvitaks veel see, et äh, kuidas te hindate äh, suhteid Karzai ja Abdulla Abdulla vahel. Te ka ise ütlesite, et äh, õnneks mingisuguseid äh, konflikte ei ole veel olnud, inimesed ootavad ära tulemused, aga mind äh, huvitaks tõesti teie hinnang asjale, et näiteks antakse teada, et Karzai sai viiekümne viie protsendise enamuse või et Abul Abdullah Abdullah sai nelikümmend protsenti, siis on tulemus suhteliselt napp ja mida see tähendab siis Afganistani tuleviku jaoks? kas eksisteerib võimalus, et nad jätkavad tööd koos? millised on ähm, teie andmed koha pealt, see huvitaks mind väga. ja mis puudutab äh, nüüd äh, proua voliniku ja härra Murillo poolt öeldud alguses, siis minu meelest oli tegemist tõesti soovmõtlemisega, mitte toimunu asjaliku analüüsiga täna. Alla parola il collega onorevole Salafranca. palun, härra Salafranca. suur tänu, härra esimees suur tänu ka komisjoni esindajale. väga kena, et komisjoni esindajad said kohale tulla nii kiirelt ja operatiivselt. aga äh, mina ei jaga oma kolleegi arvamust. üldiselt ma muidugi äh, saan aru, et oluline on see, et komisjon jagab meiega Äh, oma informatsiooni. aga ole, osalemine valimisvaatlusmissioonides on, on ikkagi tähtis. Äh, samas ei saa öelda, et, et meie vaatlejad on öelnud, et kõik on suurepäraselt läinud, näiteks äh, kui mina lugesin esialgset raportit kindral Marionilt. ütleksin pigem, et äh, entusiasm oli just see, mis sealt puudus. kõigepealt kirjeldati julgeolekuolukorda, mis on oluliselt halvenenud. üksteist valimisjaoskondade töötajat on, on surma saanud enne valimisi kampaania käigus pandi viis autopommi plahvatama. paljud inimesed on surma saanud, inimesi on hirmutatud äh, sellepärast, et nad on hääletamas käinud. me ei saa mitte kuidagi öelda, et Euroopa Liidu valimisvaatlejad olid entusiastlikud. esialgne raport on esialgne raport, kõik, kes on käinud vaatlusmissioonidel, teavad, et kõigepealt püütakse olukorda arvestada, aeg selle missiooni eh, nii-öelda lõpuleviimiseks on väga lühike ning eh, tuleb arvestada haldusprotseduure, kuidas valimistel kaebusi lahendatakse, kuidas me valimisprotsessi rahastatakse, kas seda on õiglaselt tehtud, kas see on olnud piisav. kõike ühe korraga pole võimalik äh, välja selgitada. täna me ei saa veel kindlalt öelda, milline olukord äh, Afganistanis on, me teame aga, et äh, meie delegatsioon on seal vaatlemas käinud Howitt osales seal, kindral Morillon juhtis meie delegatsiooni. ja muidugi, arvestades kindral Morilloni kogemusi niisugustes keerulistes olukordades, eh, ei ole talle võrdsed. kogu rahvusvaheline üldsus oli ju kohal, me teame, et Afganistani konsolideerumisprotsessi on vaja toetada ja eh, seetõttu tuleb rõhutada, et ka Euroopa Liit eh, seisab vabaduse ja stabiilsuse eest ja, ja turvalisuse eest, demokraatia eest riigis kindral Mario oli kindlasti kõige pädevam isik meid esindama ning pärast esialgse raporti lugemist, esialgsete kommentaaride lugemist temalt ning volinikult võib öelda, et äh, need olid õiglased, tasakaalustatud ja äh, tuleb ka arvestada seda, et et tööd tehti väga keerulises olukorras. härra esimees, ma arvan, et me peaksime praegu kannatlikud olema ja ootama ära, eh, millised otsused eh, teeb valimiskomisjon Afganistanis, siis paistab, kas on vaja teist vooru või mitte. me teame, et valimised toimusid väga keerulises julgeolekuolukorras, arvestades kõiki rünnakuid, mis toime pandi ja me peame siiski väärtustama eh, nende inimeste julgust, kes käisid oma häält andmas. samas ei tohi mingisuguseid hinnanguid anda enne, kui kõik asjad on läbi vaadatud, kõik kaebused on läbi vaadatud ja kui on otsustatud, kas rikkumised olid tõsised või, või siis ka prevaleerivad või või segavad nad äh, valimistulemuste kinnitamist. mina tahaksin toetada Euroopa Komisjoni, kes võttis endale suure vastutuse, täitis oma rolli eeskujulikult ning tahaksin ka tänada kindral Morioni, meie endist kolleegi, suurepärase töö eest. näidakem üles solidaarsust nendega, kes demokraatia eest võitlevad. see peabki meie parlamendi eesmärk olema. tänan. Anche ora la parola il collega Obiols. Herra Obiols. <clears throat> Presidente, el, el representante especial de la Unión Europea esimees Euroopa Liidu eriesindaja Afganistanis ning Pakistanis ei saanud kahjuks täna siia tulla. ja siin ei ole ka meie suurepärast kolleegi kindral Morioni. see oleks meil võima-, kui nad oleksid siin olnud, siis me oleks, saame, oleksime saanud põhjalikumalt arutada olukorda Afganistanis ja Pakistan, Pakistanis ja, ja üldse kõigi nende riikidega seonduvaid probleeme siin öeldi, et üheks eesmärgiks oli tagada meie seisukohtade ühtsus selles osas, mis puudutab Afga-, Afganistani valimisi ning ma tõesti kutsun üles olema ühtsed äh, Äh, see arutelu, mis meil siin täna toimub, on tüüpiline arutelu teemal, kas klaas on pooltühi või pooltäis. Äh, on äh, neid, kes on ühe seisukoha poolt, neid, kes teise seisukoha poolt ja võib-olla me jõuaksime kokkuleppele ja ütleksime, et valimised Afganistanis olid positiivsed ja nad peegeldavad seda traagilist olukorda, mis selles riigis valitseb. aga võib-olla peaksime lisama, et et äh, Afganistani sisepoliitiline olukord on äh, hetkel väga keeruline, seda hetkel, mil äh, poliitikud ja meedia räägivad väga põhjalikult Afganistani olukorrast. kindral Morion mainis probleeme kui me tahame olla realistid, siis me peame ütlema, et praegu on Afganistanis pead tõstmas Taliban. ning äh, loomulikult äh, USA-s arutatakse praegu väga põhjalikult, kuidas sellele dramaatilisele olukorrale reageerida. Need on teemad, millest me peaksime rääkima, aga ma arvan, et seda me ei saa praegu teha, tegemist on lahendamata küsimusega ja tegemist on pakilise küsimusega, härra Torissegi ja härra Morion peaksid niipea, kui nad saavad, tulema meie komisjoni ette, nii et, et me saaksime seda asja tõesti sügavalt ja põhjalikult käsitleda. ja nüüd saab sõna järgmine saadik, härra Maier. ma olen nõus selle viimase sõnavõtuga, et meil tõepoolest on vaja süvaarutelu. minu fraktsioon kuue NGL ei olnud kunagi selle poolt, et sõjaliselt tuleks Afganistanis sekkuda. me ei ole ka praegu sõjalise interventsiooni poolt. härra Obama ütles, et ta tahab äh, lahendada Afganistani naiste äh, probleemid, ta tahab lõpetada äh, moon-, oopiumimoonide kasvatamise. me oleme nõus nende analüütikutega, kes ütlevad, et tegemist oli valimistega, äh, äh, mis puudutasid sõjalist äh, struktuuri. tegemist on, tegelikult püüavad Afganistanis paljud riigid oma sisepoliitilisi probleeme lahendada näiteks kindral McChrystal on öelnud, et selle sõjalise operatsiooni taga on läbi kukkunud strateegia ning meie äh, fraktsioon loomulikult toetab komisjoni, aga täna on reaalsus see, et need valimised, mis äh, mis toimusid siis kahe kandidaadi vahel, Karzai ja Abdullah Abdullah vahel, äh, esindavad kahte erinevat reaalsust. üks kandidaat on võib-olla rohkem fundamentalistlik kui teine, aga põhimõtteliselt on nad siiski väga sarnased ning ka härra Karzai on ju tegelikult fundamentalist ta on tegelikult Afganistanis aja tagasi pööranud Afganistani naiste osas näiteks, äh, nende olukord on sama, äh, mis oli enne aastat kaks tuhat üks. siis nad ei saanud hääletada ja praegu jätkub seesama hull olukord. tegemist on omamoodi feodaalse rõhumisega ning august on olnud kõige hullem kuu. Ameerika väed on kaotanud nelikümmend seitse sõdurit, eile toimus pommirünnak ning tapeti Afganistani julgeolekuteenistuse aseesimees, samuti mitmed teised julgeolekutegelased. paljud naised on välja äh, aetud Afganistani parlamendis, kaasa arvatud see saadik, kes käis meil siin Euroopa Parlamendis Äh, nad ei saa tegutseda saadikutena, nad on, äh, peavad ennast varjama, nii et, et äh, see on tegelikkus. meil on vaja sellist reageeringut, mis läheks kaugemale sellest, mis meil praegu on. me ei saa rääkida mingitest vabadest ja demokraatlikest valimistest, asi on sellest kaugel meie siin Euroopas oleme väga tsiviliseeritud, intelligentsed, aga me peame selgelt mõistma andma, milline on see valitsemine, mida me Afganistanis soovime, see peab olema selline valitsemine, mida meie suudame heaks kiita. me soovime tõhustatud valitsemist, me soovime üleminekut sellisele valitsemisele antud hetkel me oleme jõudnud kriitilisse punkti, meil on vaja süvaarutelusid, äh, palju sügavamaid kui need, mis meil täna on, sellepärast et äh, kui võidab Abdullov, kui võidab Karzai, siis äh, tegelikult võitjateks on sõjapealikud ja kaotajateks naised, kes peavad edasi elama selle feodaalse rõhumise õhkkonnas nii et, et ma ei tea, kas me ikka endiselt hakkame rahaliselt toetama sõjalist operatsiooni kas me tõesti äh, toetame Põhja-Ameerika strateegiat, mis sisuliselt on sõjastrateegia, äh, või me toetame neid, kes soovivad rahvuslikku leppimist ja ülesehitustööd. meie oleme valinud siis sõjalise lahenduse. meie fraktsioon on seisukohal, et selline eh, valik on eh, vastuvõetamatu. ma olen nõus härra Obiolsiga, et meil on vaja süvaarutelu pärast kaheksa aasta pikkust sõjalist eh, okupatsiooni. meil tuleb leida uus strateegia. aitäh. aitäh, härra Meier. ja härra Atkins. aitäh, esimees Äh, palju sellest, mida mina tahtsin öelda, on juba ära öeldud, aga ma olen nõus sellega, mida ütles minu kolleeg äh, proua Lunatšek. ma tegelikult tahaksin lühidalt ainult toetada mõningaid juba tehtud märkusi. ma arvan, et me ei saa sugugi rahul olla sellega, kuidas me siiamaani oleme tulemustesse suhtunud äh, kui arvestada, mida ütlevad kohalolevad ajakirjanikud, siis on ligemale kaks pool tuhat äh, kaebust, äh, mis puudutavad seda, et hääletuskasti on pandud liiga palju hääletussedeleid ja ma saan aru, et härra Holbrookil oli väga selline pingeline kohtumine tõenäolise võitjaga ja USA leidab, et peaks võib-olla toimuma teine valimiste voor. nagu me teame, puštude ja ülejäänud Afgaani elanike vahel on erimeelsused kandidaatide osas ja kui on eh, valimispettu, siis on selge, et kaotaja ei lepi tulemusena ja selle tulemusena ka tema toetajad eh, leiavad samamoodi. ja nüüd ma jõuan oma küsimuse juurde. ja võib-olla mul ei ole aega ja vastust kuulama jääda, sest ma pean lennuki peale jõudma aga ma tahaksin küsida, kas äh, komisjon on nõus, et härra Holbrook, äh, väga lugupeetud Ameerika diplomaat, äh, on väitnud, et on vaja kordusvooru ja kas meie peaksime seda seisukohta toetama. ja teiseks ma tahaksin teada, kas need lepingud, mida Afgaani valitsus või valitsuse toetajad on antud, põhiliselt välismaal, välismaalastele, kas nendel on olnud mingi negatiivne mõju äh, afgaanidele, kes tundub, et, kellele võib tunduda, et neid ei kohelda õiglaselt? ning kolmandaks, milliseid märke on selle kohta, et valimistest saadik või tulevikus Pakistan üleüldse kavatseb midagi ette võtta piiri sulgemiseks, arvestades seda, et Äh, üsna oluline osa äh, probleemide põhjustajatest äh, tegelikult elavad ju Pakistanis ja mitte Afganistanis ning selle küsimusega tuleb tegeleda nii diplomaatiliselt kui ka sõjaliselt, see peaks olema prioriteet ja minu viimane märkus, terve rida Briti sõdureid on surma saanud ning ma arvan, et ka teiste riikide vägedes on olnud lange, langenuid. mina toetan meie sekkumist aga üha raskem on eh, nende langenud sõdurite sugulastele põhjendada, miks me peame ole, osalema näiteks kas või sama nende valimiste korraldamisel demokraatia nimel Äh, kuidas seletada selle nendele, kes tapeti, äh, kui nad kaitsnud äh, valimisjaoskonda, kus käis hääletamas ainult kolm inimest? minu arvates on see väga hea süüdistus olukorrale, kuhu me oleme tänapäeval jõudnud, kui me kollektiivselt selle probleemiga ei tegele. me peame tegelema kogu Afganistani temaatikaga, kui me tahame sealset probleemi lahendada ja, või me peame sealt lahkuma. aitäh, härra Edkins ja nüüd äh, saadik Levris. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin lisada üht-teist sellele, mida juba öeldi. austatud kolleegid, mul on mulje, et me nüüd räägime Afganistanist, aga samas maailma üldsus ja Euroopa Liit äh, siiski ei toetanud Afganistani piisavalt. enne valimisi võeti vastu naisi puudutav seadus, mis läheb täielikult vastuollu inimväärikusega. ja kui naist äh, koheldakse asja või objektina ja samas ta peaks ka valima, siis see kõik kokku tegelikult näitab, et äh, me võime küll äh, soovida demokraatia arengut Afganistanis, on siiski see riik sellest arengust väga kaugel. me ei saa loomulikult eeldada, et valimised seal toimuvad nii nagu Euroopas. aga USA avaldas äh, omapoolset survet ja on ka muid poliitilisi aspekte, mis takistavad äh, asjadest õigesti rääkimast, on mitmesuguseid etteheiteid valimiste võltsimise kohta, paljud ei saanud üldse valimistel osaleda ja kuidas on siis äh, võimalik öelda, et eksisteerisid positiivsed elemendid, kuidas on võimalik suhtuda optimistlikult Afganistani tulevikku? Euroopa Liit mängib äh, olulist rolli selles maailma osas ning väga oluline on pöörata tähelepanu sellele, kuidas demokraatia põhiõde, tõdesid ja inimõigusi Afganistanis jõustada. ja kui äh, asjad halvenevad, siis ähvardab Euroopat ka suur äh, migrantide voog. praegu kannatavad äh, eelkõige Vahemere riigid ja kui äh, need inimesed ei saa oma kodudesse tagasi pöörduda, siis nad ujutavad üle kogu Euroopa. esitan küsimuse. kas te usute, et nende valimiste tulemused tõesti avaldavad rahva arvamust sellisel kujul? Äh, suur tänu. järgmisena härra Atad Montalto. Um, räägin inglise keeles. jälgides nüüd seda arutelu, tundub mulle, et osad liikmed ei ole hästi kursis aktuaalse olukorraga Afganistanis kui te ootasite normaalseid valimisi Afganistanis, siis te olete küll väga naiivsed. me ei räägi siin sellest, kas meil on vabad ja õiglased valimised, vaid sellest, kas meil on valimised või üldse ei ole neid. olukord koha peal on palju hullem, kui paljud meist ette kujutavad. kui ma käisin Afganistanis, siis ma olin seal Afganistani äh, erikomisjoni liige ning äh, seal eksisteerib valitsus ainult äh, teatud määral mõningates maapiirkondades ja põhja pool. ülejäänud maad ei valitsetagi keskselt, seal vohab äh, terror, julgeolek praktiliselt ei eksisteeri, need valimised toimusid sisuliselt kohati sõjatsoonis. mulle tundub, et äh, käesolevas arutelus üritame me paika panna mõningaid äh, parameetreid, mis ei kohaldu Afganistaniga, sellepärast et äh, see riik on erijuhtum analoogi mujal ei ole. seal on käimas sõda ja asi ei ole seal niimoodi, et inimesi julgustatakse minema valima, vaid vastupidi, neid ähvardatakse, kui nad lähevad valima. ja kui me nüüd äh, üritame öelda, kas valimised olid lõppkokkuvõttes edukad või mitte, siis tuleb tunnistada, et vaba ja õiglane see arvatavasti ei olnud, sellepärast et äh, kui riigis on käimas sisesõda, siis valimised ei saa olla vabad ja õiglased. aga mis siis alternatiiv on? alternatiiviks oleks olnud üldse mitte valimisi korraldada valimised kas on või ei ole. meil ei ole võimalik äh, seal äh, normaalseid olusid äh, saada, kui te arvate, et Kabul on turvaline, siis unustage ära, hotellist ei ole võimalik tänavale jalutama minna nendel tingimustel, sellistes oludes olen ma arvamusel, et valimiste mittekorraldamine oleks näidanud, et kõik need püüdlused, mida on tehtud äh, Afganistani normaliseerimisel, on läbi kukkunud. me võime siin äh, rääkida naistest, kes kannavad burgasid äh, ja me võime rääkida sellest, äh, mis toimus aastal kaks tuhat, aga ma ise käisin kohapeal koos äh, kindraliga, olin seal mõnda aega ja mina tahaksin tõesti toonitada, et kui valimisi ei oleks korraldatud, siis äh, igasugused vaba maailma püüdlused Afganistani suunal oleks küll saanud äh, õõnestatud. suur tänu. Il dibattito, l'onorevole Neits, che ha facoltà di intervenire. nüüd äh, proua Neits soovib viimasena veel sõna. härra esimees, kolleegid, ma ei teiskle, et ma olen Afganistani ekspert, seda ma ei ole. kindral Morion oli Afganistani spetsialist ja sellepärast ei äh, ole imekspandav, et tema valiti valimisvaatlusmissiooni juhiks. sooviksin omalt poolt öelda, et äh, mul on olnud au ka juhtida ühte missiooni Sambias aastaid tagasi, mis on teatud määral võrreldav Afganistaniga ja rääkides sellistest vaatlustest, siis äh, missioonil osalejad on äh, surve all. Nad peavad esinema avaldusega üsna kohe pärast valimisjaoskondade sulgemist seda avaldust ei saa lükata edasi. midagi tuleb öelda kahe-kolme päeva jooksul ja see on alati keeruline. Nendel, kes kohal ei olnud, on lihtne öelda, et mina oleksin sõnastanud seda lauset nii ja naa ja et ähm, mina ei oleks öelnud, et afgaanid käisid valimas ähm, rohkearvuliselt ja nii edasi. aga mina tõesti tahaksin toonitada, et äh, missioonid on tugeva surve all. ma ei tea, kas see Afganistanis nii oli, aga tavaliselt Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon ei ole ainuke. ja siis äh, erinevad missioonid peavad võtma sõna, nad üritavad natukene kooskõlastada seda saabub hetk, kui tuleb midagi öelda, tuleb äh, välja saata võimalikult äh, tasakaalukas sõnum. nii et äh, mina nõuan suuremat mõistmist sellele sõnastusele, mida kasutati. kaks komisjoni esindajat ka ütlesid ja, ja nagu mina ise täheldasin Sambias, siis äh, lõpptulemus saadakse ikkagi teada siis, kui kõige viimane hääl on ka loetud ning arvestades seda, kuivõrd keeruline on olukord äh, Afganistanis ja kuivõrd äh, keeruline on lõplikku tulemust äh, kokku saada, siis see on tõesti väga keeruline. ja ma saan aru ka härra Holbrookist, kes ei soovi väljaspoolt tuleva inimesena öelda, et teine voor on kindlasti vajalik. oleks ju imelik, kui näiteks ameeriklased ütleksid ühe liikmesriigis toimuva valimise kohta, et, et jah, see on kõik väga tore, aga meie sooviksime teist valimisvooru ja seetõttu on tõesti keeruline leida sellises olukorras tasakaalu. ma sooviksin kiita kogu valimisvaatlusmissiooni tehtud töö eest ääretult keerulistes oludes. töö ei ole veel lõpule viidud, seda tahan öelda esiteks ja teiseks soovin toetada teie ettepanekut äh,, härra ja teie ettepanekut, proua Obiols, kes te olete Roheliste fraktsiooni koordinaator, teie ka nõustute, et me peaksime olukorda Afganistanis äh, pingsalt jälgima ning me peaksime arutlema kõiki aspekte, mis on Afganistaniga seotud, äh, vaatama, mis oleks äh, võimalikult soovitavad arengud tulevikus täna. suur tänu, proua Neits. proua Lunatšik soovis veel midagi öelda. kuulasin ära kõik need sõnavõtud ja tahaksin lihtsalt äh, lisada midagi oma esimesele sõnavõtule. loomulikult ka mina mõistan, kui keeruline on Afganistanis olukord. asi ei ole mitte selles. asi oli selles, et ähm, kohe pärast valimisi ähm, sõnastati ähm, tulemusi äh, nii, justkui need oleksid positiivsed, aga me teame, et need ei ole, nad olid nagu palju äh, soodsamas valguses näidatud. aga härra Obiols ütles väga õigesti. alati tuleb kaaluda, kas äh, klaas on pooltäis või pooltäis, jah loomulikult, aga meie ülesanne, kui me saadame Euroopa Liidu missiooni sinna, eh, meie ülesanne on eh, ka öelda, mis oleks võinud paremini korraldatud olla. muidugi ma mõistan, et olukord oli keeruline, ikkagi nõustun proua Neitsiga, teiega, härra Obielts. meile oleks siiski kasulik, et me saaksime samm-sammult läbi arutada, millist strateegiat on Afganistanis vaja. sõjaväelased üksi ei aita olukorda parandada. aastate jooksul on liiga vähe äh, rahalisi investeeringuid, ressursside investeeringuid tehtud majandusstabiilsusesse, sotsiaalsesse äh, stabiilsusesse Afganistanisse ja inimesed tunnevad äh, et meid ei ole piisavalt aidatud, et oma riiki üles ehitada ja ma arvan, et Euroopa Parlament võiks seda arutada, mida teha. ja siis siin on veel äh, keegi, kes äh, küsis, mis oleks alternatiiv, vabandage, ma ei mäleta küll teie nime, aga ma arvan, et äh, väliskomisjon Euroopa Parlamendis peab nüüd analüüsima, kuidas protsess toimus ja mida edasi komisjonile tahaksin esitada küsimuse. kui nüüd tõesti tuleb järgmine voor, mida teie kavatsete ette võtta? mida teete te selleks, et tagada, et oleks siis nüüd teises voorus vähemalt korralik valijate register? kas siis oleksid valimistulemused usaldusväärsemad, ma ei tea. ma tean, et need on rasked küsimused aga võib-olla teil on vastus ja eh, sotsiaalstabiilsus, majandusstabiilsus, need on tähtsad, eh, naiste olukord on lihtsalt, aga väga tähtis on ka lihtsalt hea administratsiooni ülesehitamine, ka see nõuab raha. seetõttu võiksime arutada strateegiat, mis keskenduks palju rohkem eh, Afganistani ülesehituse tsiviilstrateegiale ja inimeste aitamisele. tänan suur tänu. nüüd oleme selle arutelu koos parlamendiliikmetega lõpetanud, aga äh, lõpuks tuleb veel sõna anda ka äh, Euroopa Komisjonile. härra Annu no, saab sõna selleks, et vastata tõstatatud küsimustele. palun. kui te lubate, siis kõigepealt paar üldisemat punkti, mis tõstatati praegu käiva protsessi puhul ei tohiks unustada seda, mis, mis viimaste nädalate jooksul toimus. valimisvaidluste lahendamise komisjon töötab, rahvusvaheline üldsus on esindatud seal kolme eksperdiga ja neid toetab rahvusvaheline üldsus. Nad töötavad, me ei tohi neid ära unustada, nad vaatavad kõik registreeritud kaebused läbi meid on palju, neid uuritakse ja loomulikult äh, aitab ka see kaasa esimese valimisvooru tulemuste kvaliteedi tagamisele. aga muidugi me peame veel mõned nädalad ootama, enne kui see töö läbi saab. viimane vaatlusmissiooni va-, aruanne tuleb loodetavasti meeleoludele oktoobris. praegu ei, on väga raske ennustada, kas tuleb teine voor või ei tule, ausalt öeldes. see oleks väga raske. aga praegusel hetkel meil on kõik vahendid olemas olukorra jälgimiseks. Richard Holbrook, ma ei ole kindel, et tema kutsus üles teist vooru pidama. me peaksime meeles pidama, et olukord on lahtine. härra Holbrook äh, soovib ka näha, et inimesed teeksid koostööd. Äh, doktor Abdullah muide, ärgem unustagem, oli Afganistani välisminister Karzai valitsuses ka äh, mitmesuguseid erinevaid võimalusi administratsiooni kokkupanekuks on ja äh, peab ütlema, et doktor Abdulla tehtud äh, märkused on siiani olnud väga tagasihoidlikud, kuigi on teada, et, et äh, Afganistanis on, on probleeme, tänavameelelahutusi ja nii edasi. kui tõesti teine voor tuleb, siis siis kõige tähtsam on tagada see, et tulemused oleksid nii kõrge kvaliteediga kui võimalik. selleks teeme kõik, mis meist sõltub ja selleks äh, on ka valimisvaatlustel või valimiskaebuste läbivaatamiskomisjonil väga oluline roll. nüüd olenemata sellest, mis kujuga see uus administratsioon Afganistanis tuleb, kellest see koosneb, on ka järgmises Afganistani arengufaasis palju väljakutseid USA on oma perspektiivi muutnud, selles pole enam kahtlust, USA püüab nii palju kui võimalik Afganistanidel äh,, afgaanidele endile äh, nii-öelda äh, volitusi üle anda ja meiegi oleme püüdnud seda teha viimased kaks-kolm aastat. ma ei taha öelda, et me oleme Euroopa Liiduga eriliselt edukad olnud, aga ikkagi praegu on võimalus äh, saavutada see, et äh, riik saab endale pädeva administratsiooni, olukord muutub kas või natukenegi stabiilsemaks ja see on äh, lootustäratavam ka inimestele. ja järk-järgult hakkavad afgaanid ka ise oma julgeolekule mõtlema. härra Atkinson alles nimetas siin kõiki neid tsiviilohvreid, sõjaväeohvreid, seda ei tohi muidugi unustada. probleem on muidugi ka selles, et meie oleme üks suurimaid doonoreid äh, Afganistanis, aga sarna-, sageli ei ole äh, alternatiive, kui me otsime äh, ettevõtjaid, kes sooviksid lepinguid sõlmida ja tööd teostada Afganistanis. loodame, et tuleb veel debatte Afganistani teemal. Te küsisite siin ka Pakistani seisukoha kohta. kindlasti on äh, Pakistani armeel oluline roll. Äh, tähtis on, et nad kolliksid FATA piirkonda kui me ja kui me räägime siin äh, Talibanist, kes Pakistanis ja Afganistanis tegutseb. meie muidugi tervitame edasisi arutelusid Afganistani teemal. me tõesti peame arutama, kuidas tõhustada oma jõupingutusi riigi stabiliseerimiseks. seega, mida rohkem me saame omavahel neid küsimusi arutada, seda teretulnum see on, seda rohkem on ka äh, veel võimalusi, usun ka, et volinik tuleb sellest teile järgmine kord kõnelema, palun. jah, kui te nüüd räägite äh, siin härra Violsist soovist härra Segui ja härra äh, Morioni äh, kuulata, siis peab ütlema, et äh, härra Morion on ei, ei ole veel tagasi saa-, saabunud ja ma ei saagi tema eest rääkida, sellepärast et meie äh, töö on, on täiesti erinev. sellest rääkis ka proua Neits. aga ainus asi, mida ma siiski võin praegu öelda, on see, et äh, valimisvaatlusmissiooni juht ei ole kunagi öelnud, et valimised olid vabad ja õiglased. seda ma võin kindlalt öelda. Äh, Anni Neits ütles ka seda. küsimus on muidugi selles, milleks me seal oleme, me ei ole ju seal praegu selleks, et tulemusi kinnitada, seda me peame alles ära ootama. me peame arvestama kõike, kogu seda protsessi, seda, mis toimus enne valimisi, valimiste ajal ja mis sellele järgneb. tsiteerides kindral Morioni vastates proua Lunatšekile tahaksin öelda, et tähtis on valimiste korraldamise viis, see valmistas siiski kergendust kõigile, kardeti palju hullemat. Malta äh, kolleeg ja härra Salafranca rääkisid ka sellest, tõesti. Äh, kuigi olukord oli väga raske ja kahjuks said surma mitmed sõjaväelased, ka eh, meid kaitsnud Afgaani politseinikud, aga ootame ära tulemused prallunatše. kui me vaatame seda sõnastust raportist, siis on näha, et et on öeldud, et eh, juriidiline raamistik on eh, mõistlik või piisav ja ja need sõnad on siiski valitud väga tasakaalukalt, ettevaatlikult. Äh, kindral Morioni ainus Krigle märkus tõesti, mis on väga jõuline, äh, see, see puudutas naiste olukorda sellest äh, saadik kui äh, Proferero Valdner äh, sai Afganistani oma portfelli, on ta meile öelnud, et arvestage ka nii seadusandluses kui ka hääletamisprotsessis naiste olukorda. olukord on katastroofiline, sellepärast et, et, et juba esiteks pole kandidaate, naiskandidaate, keda valida. Mm, see on tõesti kohalik õigus, mis on meile nii-öelda pettumust valmistanud, mis on tekitanud probleeme. väga oluline on ka Afganistani koostöö UNICEF-iga. proua Neits selgitas meile, et, et valimisvaatlus toimub tavaliselt alati mitme organisatsiooni koostöös eh, ja jällegi tahaksin üle korrata, et olukord oli siiski äh, erakorraline, vabandust, mitte UNICEF, vaid UNIFAM tahtsin ma öelda. ja äh, härra Plevrisele tahaksin ka öelda ja mõnedele teistele, et ootame ära valimistulemused, eelkõige äh, kaebuste lahendamise komisjoni töö. väga raske on praegu mingeid prognoose teha praegu üle kahe tuhande kolmesaja kaebuse viitab siiski sellele, et olukord on tõsine. ootame ära kahekümne esimese septembrini. see ei ole sugugi üllatav, kui asjad liiguvad natukene edasi. ja ainus asi tõesti, mida meie saame praegu teha, on äh, jääda rahulikuks äh, ja mitte mitte sekkuda eh, kohalikesse poliitilistesse mängudesse. tänan. E e eh, suur aitäh eh, selle lühida vastuse eest kahtlemata on tegemist väga suurt huvipakkuva teemaga kõigi nende jaoks, kes selles arutelus on osalenud, et tegemist on väga olulise teemaga äh,. härra Sekui äh, jõuab Kabulist tagasi. ja siis meil on võib-olla võimalus kutsuda tema meie komisjoni äh,. võib-olla juba enne selle kuu lõppu. ja siis saaksime juba vaadata, milline on olukord nende teemadega, mida siin täna oleme arutanud ja võib-olla võime seda siis äh, ka siis üksikasjalikumalt arutada. nii et, et ma loodan, et see arutelu toimub äh, ühel meie tulevastest istungitest, loodetavasti juba enne kuu lõppu. meil on kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal septembril istung siin äh, Brüsselis ja viieteistkümnendal septembril kohtume ka Strasbourgis nii et, et eks näis, mida me siis teha saame äh, välisminister Pilt on samuti Kabulis käinud ja seetõttu härra Sekkuid ei saagi täna siin olla, seega ta ei saanud ise olukorda selgitada. ta annab välisministrite nõukogule nädalavahetusel ülevaate sellest ja loomulikult tuleb ta mingil hetkel ka meie ette. ma teen ettepaneku, et me kutsume härra Sekui siia enne kuu lõppu. tema vastutab üldiselt kõigi nende küsimuste eest, mis on seotud Euroopa Liidu suhetega Afganistaniga ja Pakistaniga. ning samuti kutsun kindral Morioni Äh, meile külla. võib-olla äh, korraldame istungi koos arengukomisjoniga, äh, kus saaksime siis Euroopa Liidu poolset sekkumist arutada, see annaks meile siis täieliku pildi olukorrast ja õige konteksti sellega saaksime siis arutada ka seda, kas on vaja teist valimiste vooru või ei ja seda, millises suunas Afganistan liigub. seda on praegu väga raske määratleda. ma loodan, et see ettepanek on teile vastuvõetav. niisiis, ma arvan, et nüüd me võime siis välisasjade komisjoni istungi lõpetada ja jätkata koordinaatorite ja laiendatud juhatuse istungiga niisiis ma palun, et need, kes ei pea enam siin saalis olema, siit lahkuksid. ja siis me saame oma istungit, oma laiendatud juhatuse istungit ja koordinaatorite istungit jätkata. niisiis, alustame viie minuti pärast. suur aitäh tähelepanu eest ja kohtume viieteistkümnendal septembril Strasbourgis